kolleegid, austatud külalised, daamid ja härrad. kakskümmend kuus aastat rääkis Johannes Paulus teine, kakskümmend kuus aastat tagasi esines ta Euroopa Parlamendis, Johannes Paulus teine, ning tema kõne oli esimene samm raudse eesriide langemise poole ning Euroopa taasühinemise suunas. täna kõnelete teie paavst Franciscus Euroopa Parlamendis, kelle liikmed esindavad kahekümne kaheksa liik-, liikmesriigi üle viitsadat miljonit inimest. meie parlamendi liikmed peegeldavad ja kajastavad Euroopa mitmekesisust. viimase kuue aasta jooksul on Euroopa läbi teinud pretsedenditu kriisi, millel on rasked tagajärjed eriti dramaatiline tagajärg on usalduse kaotus institutsioonide vastu, inimeste, inimeste usalduse kaotus nii oma riikides kui ka Euroopa tasandil. ilma usalduseta aga ei saa kesta ükski institutsioon, ükski idee. seetõttu on vaja teha koostööd, et võita tagasi see kaotatud usaldus selles mõttes on Euroopa Liidu, Euroopa institutsioonide ja katoliku kiriku huvid ühte langevad. tolerantsuse, võrdsuse, austuse, solidaarsuse ja rahu mõisted on asjad, mida me mõlemad väärtustame. Euroopa Liit seisab üheskoos, selle asemel, et vastanduda, hõlmab selle asemel, et eraldada noortel on raske praegu leida tööd meie ühiskonnas. sisserändajad otsivad paremat tulevikku endile ja oma lastele, inimesed põgenevad katastroofide ja sõdade eest, otsivad varjupaika meie juures. sotsiaalse võrdsuse küsimuses, rikkuse jagamise küsimuses, võrdsete võimaluste küsimustes, eakatega seotud probleemides, seo-, seoses konfliktide ja sõdadega meie naabruses ning äh, ka muudes küsimustes oleme meie astumas ühiselt vastu meie ees seisvatele väljakutsetele. Teie pühadus, teie sõnadel on väga suur tähtsus ja tähendus. mitte ainult sellepärast, et te olete miljardilise katoliiklaste kogukonna juht, vaid sellepärast, et see, millest te räägite, puudutab meid kõiki ning kehtib meie kõigi kohta, sest see, millest te räägite, need teemad, mida te puudutate, on universaalsed. Teie sõnad annavad suuniseid, annavad meile suuna ajal, mil suunda on väga kerge käest kaotada. Teie rahu sõnum, teie aususe sõnum, teie vastastikuse usalduse ja austuse sõnum näitab meile selgelt, et me peame ühiselt lahendama meie ühiseid ülesandeid, et me oleme ühiselt tugevamad kui üksi. Teie sõnum on väga euroopalik sõnum, sellepärast et just sellele sõnumile tugineb Euroopa ühendamise mõte. ning teie ajalugu on ka Euroopa ajalugu. see on ühe perekonna ajalugu, kes reisis Lõuna-Ameerikasse, leidis sealt uue kodumaa. see on lugu paavstist, kes on pärit Euroopast, aga pöördub Euroopasse tagasi maailma teisest otsast, et reformida kirikut, seda paremaks muuta ning see aitab ka Euroopal ennast uuendada, ennast paremaks muuta tänan teid kõigi oma kolleegide nimel, kes täna siin viibivad, selle eest, et te olete meie küllakutse vastu võtnud. meie parlamendile on see suur au, et te siin täna kõnega esinete. Teie pühadus, paavst Franciscus, teil on sõna. Suur tänu. härra president, lugupeetud asepresidendid, austatud parlamendiliikmed, kõik teie, kes te töötate siin täiskogu saalis, kallid sõbrad. tänan teid kutse eest tulla siia ja võtta sõna institutsioonis, mis on põhitähtsusega Euroopa Liidu jaoks ja selle võimaluse eest pöörduda teie kaudu üle viiesaja miljoni inimese poole, keda te kahekümne kaheksast liikmesriigist esindate. erilist tänu sooviksin väljendada teile, härra parlamendi president, nende soojade tervitussõnade eest millega te minu poole pöördusite kogu koja nimel. minu külaskäik leiab aset rohkem kui kakskümmend viis aastat pärast Johannes Paulus teise visiiti. paljugi on muutunud sellest ajast Euroopas ja kogu maailmas. kadunud on tõkked, mis tol ajal lõhestasid kontinendi kaheks ning mis tasapisi hakkab ka täituma soov, et Euroopa luues suveräänsed institutsioonid, võiks ühel päeval laieneda geograafilistelt mõõtmetelt ja muutuda ka ajalooliselt suuremaks. laienenud Euroopa kõrval eksisteerib ka keerukam ja tugevas äh, liikumises maailm maailm, mis on aina enam omavahel ühendatud ja globaalsem ning seetõttu ka aina vähem Euroopa-keskne. laienenud ja mõjuvõimsam Euroopa on aga saanud lisaks ka kuvandi Euroopast, mis on natukene vananenud, keerukas, kes ei tunne end enam peategelasena selles kontekstis, kus seda käsitletakse pigem kui kõrvalvaatajat, vaadatakse umbusuga ja teinekord ka kahtlustavalt. täna teie poole pöördudes, olles ennekõike hingekarjane, tahaksin kõikidele eurooplastele edastada sõnumi täis lootust ja julgust see on looduse sõnum, mis tugineb kindlustundele, et raskused saavad kujundada välja ühtsustunde, võitmaks hirmud, mida tunneb Euroopa koos ülejäänud maailmaga. see on lootus loojasse, kes muudab äh, kurja heaks ja surma eluks julgustan teid naasma Euroopa Liidu asutaja isade kindlameelsuse juurde. Nemad soovisid tulevikku, mis rajaneks oskusel töötada koos, saamaks üle erimeelsustest, edendamaks rahu ja ühtsust kõikide Euroopa rahvaste vahel. selle ambitsioonika poliitilise projekti keskmes oli usk inimesse mitte niivõrd usk inimesse kui kodanikku ega ka majanduslikku üksusesse, vaid isikusse, kellel on omane üleloomulikkus, kõrgemalt antud väärikus. tahaksin ennekõike rõhutada, et nende kahe sõna vahel on tugev seos. kõrgemalt antud anne ja väärikus. väärikus on võtmesõna, mis iseloomustas Teise maailmasõja järgset taastumisprotsessi. meie lähiajalugu on ilma, ilmekas näide väärikuse esiletõstmise poolest igasuguse Äh, vägivalla ja diskrimineerimise vastu, mis on isegi Euroopale olnud äh, sajandite jooksul omane. mõistmine inimõiguste tähtsusest äh, tekib just selle pika tee lõpus, mida on ilmestanud kannatused ja ohvrid see kõik on aidanud kaasa arusaamisele ja mõistmisele, kui väärtuslik, erakordne ja kordumatu on iga üksikisik. selline kultuuriline teadmine tugineb mitte ainult ajaloosündmustele, vaid pigem ennekõike Euroopa ideedele mis ta ilmestab rikas pärand, mille juured ulatuvad Kreekasse ja Rooma keldi, germaania, slaavi aluskihtideni ning kristlusele, mis on neid ideid tugevalt kujundanud, andes aluse just mõistele isik, inimene. täna on inimõiguste edendamine Euroopa Liidu tegevuse keskmes. edendamaks inimväärikust nii liidu sees kui ka suhetes teiste riikidega. tegemist on olulise ülesandega, mis on imetlusväärne, kuna paraku on endiselt liigagi palju neid olukordi, kus inimest käsitletakse objektina, kellele võib sisse programmeerida teadvuse, kasuteguri ja programmi ja keda võib pärast ära visata, kui teda enam vaja ei ole, sest nad on jäänud nõrgaks, haigeks või vanaks. tõepoolest millisest väärikusest me räägime, kui puudub võimalus väljendada vabalt oma seisukohti või pühenduda oma usu praktiseerimisele? kuidas on võimalik rääkida väärikusest ilma kindla õigusliku raamistikuta, mis piiritleks võimu kasutamist ja aitaks seadusel prevaleerida võimu türannia üle? milline väärikus saab olla mehel või naisel, keda diskrimineeritakse igal võimalikul moel? milline on selle inimese väärikus, kellel ei ole süüa ega minimaalsetki või mis veelgi hullem, tal puudub võimalus töötada. isikute promuovere isikute väärikuse edendamine tähendab seda, et, et tal on vääramatud õigused, mida ei saa temalt ära võtta mitte kellegi meelevaldsel otsusel või siis majanduslike huvide nimel. aga samas tuleb tegeleda nende küsimustega, et mitte langeda eksiarvamusse, mis võib tekkida inimõiguste mõisteti vääritimõistmisest ja nende paradoksaalsest väärkasutusest. tänapäeval on tekkinud tendents rõhuda aina rohkem äh, üksikisiku õigustele. see on siis individualism. see rebib isikud lahti igasugusest sotsiaalsest ja inimlikust kontekstist. see on nagu monaad, üksikelement, kes on aina üksik, ükskõiksem teiste samasuguste üksikisikute suhtes õigusemõistele ei liideta enam teist sama tähtsat ja täiendavat mõistet, kohustust. nii jõutakse lõpuks selleni, et nõutakse üksikisiku õigusi mõistmata, et kõik isikud on seotud sotsiaalse kontekstiga, kus tema õigused ja kohustused on seotud teiste isikute õiguste ja kohustustega ja ühiskonna enda heaoluga. samas aga leian ma, et on ülioluline süvendada tänapäeval inimõiguste kultuuri küsimust, millega oleks võimalik teadlikult siduda indiviidi mõõte, isikliku mõõte ühiskonna mõõtmega selle meie kõigiga, mis koosneb üksikisikutest, perekondadest ja teistest gruppidest, mis koos moodustavad ühiskonna. seega, kui üksik indiviidi õigused ei ole harmoon-, harmooniliselt ühiskonna ja suurema mõõtme heaoluga seotud, saad nendest õigustest piiramatu allikas, mis viib vägivalla ja konfliktideni. kui me räägime kõrgemalt antud väärikusest, siis see tähendab järelikult, et tuleb rõhuda inimese loomusele, tema kaasasündinud võimele teha vahet hea ja kurja vahel. see nõndanimetatud kompass, mis asub meie kõigi südames, mille lõi Jumal oma loodud universumisse. ennekõike tähendab see, et me ei käsitle inimest kui absoluuti, vaid kui suhestatud isikut. üks äh, haigustest mis on praegu omane Euroopale, on üksindus. inimestel ei ole suhteid, seoseid. seda me näeme eriti just eakate puhul, kes on sageli jäetud omaenda saatuse hooleks, aga samuti ka noorte puhul, kel puudub kokkupuutepunkt ja tulevikuvõimalus. seda näeb arvukate vaeste puhul, kes meie linnatänavatel on, seda näeb äh, sisserännanute eksinud pilgus, kes on tulnud siia paremat tulevikku otsima. seda üksindust on võimendanud äh, majanduskriis, mille mõju kestab siiani, sotsiaalses mõttes äh, dramaatiliste tagajärgedega võib lisaks täheldada, et viimastel aastatel on käsikäes Euroopa Liidu laienemisega suurenenud ka kodanike usaldamatus äh, institutsioonide suhtes. leitakse, et institutsioonid on omaette seisvad ja tegelevad eeskirjade väljatöötamisega, mis on kaugel inimeste igapäevaprobleemidest, kui mitte lausa neile kahjulikud. võib täheldada üleüldist väsimust ja vananemist. Euroopa on muutunud vanainimeseks, kes, kel pole enam nooruslikkust ega elurõõmu. seega jääb mulje, et need suured ideaalid, millele loodi Euroopa, on kaotamas oma atraktiivsust, andes maad institutsioonide tehnitsistlikule bürokraatiale selle kõigega kaasneb ka mõningane egoistlik elustiil. see on talumatuks muutunud üleolekutunne, mis on ükskõikne ümbritseva mis on muutunud äh, ükskõikseks ümbritseva maailma suhtes, eriti kõige vaesemate suhtes kahjutundega peab nentima, et poliitiliste ja poliitiliste debattide keskmes on tehnilised ja majanduslikud küsimused, selle asemel, et tegeleda inimliku mõõtmega. inimene on taandatud masinavärgi hammasrattaks, ta on taandatud tarbimisobjektiks. ja paraku näeme sageli, et kui elu pole enam selle mehhanismi ähm, jaoks vajalik, visatakse ta äh, kahjutundeta kõrvale, nagu juhtub näiteks äh, haigetega, surmahaigetega, eakatega, kes jäetakse üksi ilma ravita või laste puhul, äh, keda tapetakse juba enne sündi suur vastuolu tekib siis, kui äh, tehnika absoluut prevaleerib. tekib segadus eesmärkide ja vahendite osas. Ähm, see on paratamatu tulemus, mis järgneb äraviskamiskultuurile ja tarbimisele. aga inimese väärikusele tuginemine tähendab seda, et me mõistame, kui väärtuslik on inimelu, mille me oleme saanud tasuta ning mis seetõttu ei saa olla vahetuskaup. Teie, parlamendiliikmed, oma kutsumuses omate väga tähtsat missiooni, ehkki see võib tunduda ebaoluline. Te peate kandma hoolt rahvaste üksikisikute haavatavuse eest haavatavusega tegelemine tähendab olla tugev ja õrn, tähendab võitlust ja toimekust, võideldes funktsionalistlike mudelitega, mis viib vältimatult äraviskamis- või ülejäägukultuurini. isikute ja rahvaste haavatavusega tegelemine tähendab olla mälu ja lootuse hoidja. see tähendab võtta endale ülesandeks tegeleda olevikuga selle kõige marginaalsemas ja õudsemas olukorras, see tähendab suuta anda olevikule väärikus. no kuidas siis anda tagasi lootus tulevikku? juba alates noortest, noorte põlvkonnast. kuidas anda usaldus järgimaks Euroopa äh, Äh, rahus äh, elava ühtsuse ähm, suurt ideaali, kus äh, peetakse lugu õigustest ja ollakse teadlikud oma kohustustest. vastamaks sellele küsimusele lubka, lubage mul ähm, manada teie ette üks kujutluspilt üks kõige kuulsamaid Raffaello maale, mis asub Vatikanis, kujutab nõndanimetatud Ateena kooli. selle keskel on Platon ja Aristoteles. esimene neist osutab sõrmega üles ideede maailmale, võime öelda ka taevale. teine pea, hoiab käsi eespool nende poole, kes teda vaatavad, maa poole, konkreetse tegelikkuse poole. minu arvates on see väga hea kujund ehm, kirjeldamaks Euroopat ja tema ajalugu, kus on pidevalt konflikt taeva ja maa vahel, kus eh, taeva näitab avatust kõikvõimsusele ja kõrgemalt antule ja Jumalale ja teiselt poolt inimene, kellel on ähm, ja maa, kus räägitakse konkreetsetest olukordadest ja konkreetsetest probleemidest. Euroopa tulevik äh, sõltub äh, sellest, et me leiame selle seose, vältimatu seose nende kahe elemendi vahel. Euroopa ei ole praegu võimeline ennast avada ähm, kõrgemalt antud mõõtele, on selline Euroopa, kes äh, väga aeglaselt võib kogu oma hinge kaotada ja oma sellise humanistliku äh, vaimu, mida ta nii äh, kangesti armastab kaitsta. lähtudes vajadusest avada ennast kõrgemale, tahaksin keskenduda sellele, et inimisiksuse keskus on kõige olulisem, vaatamata moevooludele ja hetke võimulolijatele ning äh, selles mõttes leian ma, on ülioluline mitte ainult kogu see pärand, mille on meile jätnud äh, kristlus äh, minevikust, üles ehitamaks kogu kontinendi ühiskonda ja kultuurilist mõõdet, aga eriti tahaksin just rääkida sellele, mis saab temast tulevikus ja kuidas saab edasi kasvada aga samas meil ei ole mingit ohtu äh, siin Ähm, ilmalikele riikidele ja sõltumatusele institutsioonide osas vaid pigem on tegemist rikkusega. me räägime ideaalidest, mis on juba algusest peale ehitanud üles meie kontinendi, need on ähm, rahu, humanism, mis peab lugu üksikisiku väärikusest ja seetõttu ma tahaksin kinnitada uuesti, et äh, Püha Tool ja äh, katoliku kirik äh, on valmis siis vastavalt e-, Euroopa piiskopite konverentside komisjoni kaudu on valmis avama dialoogi Euroopa institutsioonidega. ma olen samuti veendunud, et Euroopa, mis on võtab äh, kogemust oma äh, religioossetest äh, juurtest, oskab ära kasutada kogu rikkust ja samuti muutub ka vastuvõetamatuks igasuguse ekstremismi vastu, mis on praegu maailmas niivõrd levinud. ja seetõttu, et meil on praegu just puudu suurtest ideaalidest läänemaailmas kindlasti tuleb meelde tuletada siinkohal neid arukaid ähm, ebaõigluse juhtumeid ja tagakiusamisi, äh, äh, mille oht, mille ohtu siis on sattunud äh, kristlased kõikjal maailmas. kogukonnad ja isikud kes peavad kannatama barbaarse vägivalla all, neid ähm, kihutatakse minema nende kodudest ja kodumaadest, neid müüakse nagu orjadena, neid tapetakse, ähm, raiutakse päid mahi, maha, neid ähm, pannakse risti ning põletatakse eluvalt salt, see on häbilugu Euroopa Liidu äh, moto on ühtsus mitmekesisuses. aga ühtsus ei tähenda ainult äh, sellist poliitilist ja majanduslikku, kultuurilist või mõtteühtsust. igasugune ühtsus selline päris ühtsus tuleneb äh, mitmekesisuse rikkusest, millest ta koosneb. see on nagu perekond, mis on aina ühtsem, äh, mida rohkem üksikisikud selles pere, perekonnas ähm, äh, endast lugu peavad. selles mõttes on Euroopa rahvaste perekond, kes võivad tunda ka Euroopa Liidu institutsioone enda lähedal asuvat, kui need institutsioonid oskavad teadus, teadlikult ühendada ühtsuse ideed üheks aheliks, millega ühendatakse kõik üksikisikud omavahel, võttes aluseks need väärtused, mis meie traditsioonides on. me peame õppima oma ajaloost ja oma juurtest seega me peame äh, laskma lahti manipulatsioonidest ja foobiatest, isik tuleb äh, panna mm, tegevuse keskmesse ja see tähendab seda, et me ennekõike anname talle äh, õiguse ennast väljendada sellisena, nagu ta on, näidates välja oma loovust nii rahvana kui ka üksikisikuna Need eriomadused, mis on igalühel, tähendavad suurt rikkust, äh, kui neid ära kasutatakse kõigi heaks. ma taha-, tuleb meelde pidada Euroopa Liidu ülesehitust, äh, mis põhineb solidaarsusel ja lähimusel. prevaleerivad ka äh, vastastikune abi ja niimoodi on meil võimalik üksmeeles ja usalduses edasi liikuda. selline üksus ja erisus kui seda arvesse võttes, siis ähm, daamid ja härrad, äh, eurovolinikud, äh, tuleb meeles pidada ka seda vajadust, et äh, on vaja demokraatia, rahvaste demokraatia Euroopas elus hoida kindlasti ei ole jäänud varjatuks, et globaalsus see homologeerimine võib ka kogu demokraatlikku äh, süsteemi ohtu seada. niimoodi võib äh, tekkida ka lahkhelisid erinevate poliitiliste parteide vahel. niimoodi me jääme elama ideede maailma, äh, sõna vangi ja see tähendab seda, et demokraatia tegelikkus läheb segamini uue poliitilise nominalismiga tuleb elus hoida demokraatiat äh, Euroopas ja selleks on vajalik vältida selliseid äh, globaliseeruvaid maaniaid, äh, manjeere, selliseid totalitarisme, relatiivseid fundamentalistlikke käsitlusi, intellektualismi ilma teadmisteta. seda kõike tuleb vältida tuleb elus hoida demokraatia tegelikkus ja see on suur väljakutse, mis meie ees hetkel seisab. me peame vältima, et nende tegelik jõud, äh, rahvaste poliitiline jõud oleks äh, ära võetud äh, mitte universaalsete hargmaiste ettevõtete ees, kes nõrgendavad kõiki süsteeme see on meie ees seisev väljakutse. kui me tahame anda Euroopale lootust, siis see ei tähenda seda, et me lihtsalt tunnistame üksikisiku kesksust meie süsteemides, aga see tähendab ka seda, et me peame ära kasutama nende andeid ja oskusi. seetõttu tuleb investeerida inimesse ja sellesse keskkonda, kus nende talent välja kujundatakse. kõigepealt tuleb kindlasti rääkida haridussüsteemist, perekonnast alates, see on väga konkreetne ja õige põhikeskus, kus tuleb ära kasutada kõiki seda, mis võiks ühiskonda edasi kanda see annab meile tuleviku lootust. ilma sellise tugeva aluseta ehitame me liivale, mille, ja sellel on väga rasked sotsiaalsed äh, tagajärjed. teiselt poolt äh, tuleb ka rõhutada perekonna tähtsust, aga see ei aita ainult anda meile õiget perspektiivi ja lootust uutele põlvkondadele, aga see annab lootust ka paljudele eakatele, kes äh, peavad väga sageli elama üksinduses Eh, mahajäetuna, sest eh, puudub eh, kodukolde soojus, mis võiks neid toetada ja soojendada. lisaks perekonnale on ka haridusasutused, koolid, ülikoolid. haridus ei saa piirduda ainult sellega, et annab meile tehniliste teadmiste kogumiku, vaid haridusasutused peavad edendama üksikisiku arengut noored äh, tahavad täna saada vastavat äh, õiget haridust, äh, millega nad saaksid tuleviku peale lootusrikkalt vaatama. Nad ei taha olla pettunud. lisaks sellele on Euroopal väga palju potentsiaale, loovust erinevates teadusuuringutes, aga kõik võimalused ei ole veel selles vallas kasutatud mõelgem näiteks äh, taastuvenergiatele, alternatiivsetele energiavormidele, millega oleks võimalik ka keskkonda kaitsta. Euroopa on alati olnud esirinnas, äh, kaitstes kõikjal loodust. meie maa vajab äh, pidevat äh, hoolt ja tähelepanu. ja igalühel meil on isiklik vastutus äh, looduse kaitsmise ees, loomingu kaitsmuse ees, see on väga hinnaline and, mille Jumal on andnud inimeste kätte. see tähendab ühelt poolt, et loodus on meie käsutuses, me saame teda nautida ja saame teda kasutada. teiselt poolt aga tähendab see seda, et me ei ole tema omanikud, me valvame loodust, aga me ei ole omanikud. me peame loodust armastama ja austama. aga selle asemel väga sageli juhib meid üleolek, me tahame domineerida, omada, manipuleerida, ära kasutada. me ei valva, me ei kaitse maad ja loodust, me leiame, et tegemist on lihtsalt tasuta Anniga, aga me peame tema eest hoolitsema. kui me peame, äh, kaitseme loodust, siis see ei tähenda seda ainult, et äh, me äh, anname inimesele looduse abil süüa. me peame vältima seda, et me kahjustame loodust. ei saa lubada seda, et miljonid inimesed maailmas äh, nälgivad ja surevad näljas, samas kui tonnide kaupa söögiaineid visatakse iga päev äh, minema lisaks loodusest lugupidamine tähendab seda, et äh, inimene ise on ju looduse lahutamatu osa seega meil on vaja mõelda ka inimesele, me peame kaitsema ja pidama lugu inimesest, äh, selleks et seetõttu ma pöördungi teie poole üleskutsega. teine valdkond, kus inimese talent saab õitsele puh-, puhkeda, on töö äh, valdkond on õige aeg selleks, et edendada tööhõivepoliitikaid, aga me peame andma tööle ka väärikuse, me peame tagama igale ühele õiged tingimused. see tähendab, et ühelt poolt me peame leidma uued moodused kuidas ühendada tööturu paindlikkus stabiilsuse ja kindluse vajadusega äh, töö Äh, hõiveturul. see on ülioluline selleks, et tagada äh, töötajate inimlik areng. teiselt poolt tähendab see, et tuleb edendada vastavat sotsiaalset konteksti. see ei tohiks põhineda inimeste ärakasutamisel, vaid vastupidi, tuleb tagada seda, et töö kaudu on neil võimalik üles ehitada oma pere ja harida lapsi samamoodi on vajalik äh, üheskoos tegeleda rändeküsimustega ei saa lubada seda, et Vahemeri, meri muutub suureks surnuaiaks nendes laevades, mis jõuavad iga päev Euroopa rann, rannikule, on inimesed, naised ja mehed, kellel on vaja abi vastastikune abi Euroopa Liidus on aga viinud selleni, et meil on praegu probleemide lahendamisel äh, üksikud lahendused. me ei äh, võta arvesse sisserändajate inimväärikust, me edendame pigem praegu orjatööd ja sotsiaalseid pingeid. Euroopa peab nende problemaatikatega tegelema rändeküsimustes ainult siis, kui me oskame endale esitada küsimusi selle kohta, milline on meie enda kultuuriline identiteet ja me peame võtma vastu õigusakte, mis kaitseksid Euroopa Liidu kodanikke ja tagaksid samas ka sisserändajate vastuvõtmise kui Euroopa Liit võtab vastu õiged poliitikud, mis on julged ja konkreetsed, konkreetsed, mis aitavad ka nende päritolumaadel areneda äh, sotsiopoliitilisest seisukohast äh, ja aidatakse üle saada sisekonfliktidest, äh, mis on ka sisserände suureks põhjuseks, selle asemel, et võtta vastu poliitikaid, mis konflikte suurendavad, ainult sellisel moel saame me edasi minna. tuleb tegeleda põhjustega, mitte tagajärgedega. härra president, parlamendiliikmed, peab olema teadlik oma identiteedist. see on vajalik ka selleks, et äh, äh, olla dialoogis nende riikidega, kes on soovinud saada Euroopa Liidu liikmesriigiks tulevikus. siin mõtlen ma ennekõike Balkani riikidele, kelle jaoks Euroopa Liiduga ühinemine võib eh, olla tuleviku väljavaade eh, rahu saamiseks selles piirkonnas, kus on väga suuri kannatusi pidanud eh, nad tundma peab olema teadlik omaenda identiteedist, see on ülioluline selleks meie suhetes naaberriikidega, eriti just nendega, kes asuvad Vahemere ääres. väga paljud nendes äh, on praegu sisekonfliktidest puruks rebitud ja see religioossestes fundamentalismi all kannatavad ähm, ja samuti ka rahvusvahelise terrorismi all. Teil seadusloojatena on see ülesanne valvata ja üles ehitada Euroopa identiteeti selleks, et äh, kodanikud leiksid äh, uuesti usalduse äh, liidu institutsioonides ja rahuprojektis ja sõpruses, mis on Euroopa Liidu aluseks mida rohkem inimese jõud kasvab, seda suuremaks muutub ka tema isiklik ja kollektiivne vastutus. seda teades tuleb töötada selleks, et Euroopa oma hea öö, osa hingest üles leiaks üks teise sajandi anonüümne autor kirjutas, et kristlased esindavad maailmas äh, seda, mis on äh, keha hing. ülesanne, hinge ülesanne on äh, hoida üleval keha, olla teadvus. tegemist on ajalooga Euroopa Liidus, mis ei ole, mis on olnud konfliktide ja vigade Äh, tallermaaks, aga meil on vaja üles ehitada kõik, äh, tuginedes äh, heale. me näeme, kui ilusad on meie linnad, kui palju on meil ühtsust kontinendil. suures osas on ajalugu vaja veel üles kirjutada. ta on meie olevikus ja meie tulevikus, see on meie identiteet. Euroopal on vaja avastada oma nägu selleks, et kasvada vastavalt ähm, asutajaisade põhimõtetele, me peame olema rahus ja üksmeeles ehm, selles maailmas, kus praegu on veel palju konflikte. kallid eurosaadikud, me, kätte on jõudnud aeg ühita-, ehitada üles ühtne Euroopa, mis ei äh, tegeleks ainult majandusega, vaid inim, üksikisiku pühadusega, väärtustega. Euroopa peab julgelt oma minevikust õppust võtma ja peab vaatama usaldusega tulevikku selleks, et elada täielikult ja lootuses. on jõudnud hetk, risk heita kõrvale hirmunud Euroopa kuvand, mis, Euroopa, mis tegeleb ainult iseendaga. me peame edendama Euroopat, kes oleks peategelane, kus teadused, kunst, muusika, inimväärtused oleksid edendatud. Euroopa peab vaatama taevasse ja peab järgima ideaale. Euroopa peab jälgima, kaitsma äh, inimest, Euroopa peab äh, käima kindlal pinnal tugeval pinnal, mis oleks konkreetne kontaktpunkt kogu inimkonna jaoks, aitäh! suur tänu, daamid ja härrad. Teie aplaus näitas, et, et paavsti kõne jättis meile kõigile sügava mulje ning äh, oleme selle kõne eest paavstile väga tänulikud, selle julgustuse eest sest ma tajun seda, mida te rääkisite julgustusena jätkata sellel teel, millele Euroopa ühendus, Euroopa Liit on asunud. see on tee, mis viib helgema tuleviku poole ning mida mööda me koos liigume. Te andsite meile olulisi suuniseid sellel teel liikumiseks ning austatud paavst, tänan teid Euroopa rahvaste nimel ning kordan seda, mida alguses juba ütlesin. Te olete inimene, kes annab meile, näitab meile suuna kätte ajal, mil suund on kerge käest kaotada ja seetõttu suur tänu, et saite täna siia tulla ning meie ees esineda. ning tänan kolleege, et te tulite siia kõnet kuulama ning toetasite paavsti oma aplausiga ning tema sõnumit oma aplausiga. meie ees seisavad ühised ülesanded ja nende ülesannete lahendamisel aitab meil, meid see, mida paavst Franciscus meile just rääkis, aitäh!